ka lõpeb. ja järgmises osaistumisel me jätkame nüüd kahekümne esimesel mail pool kaheksa eh, kuni kella kaheni ja siis kell